et äh, nad on nõus äh, oma kandidatuuri ülesseadmisega. Euroopa Parlamendi äh, vastavad sätted on kirjas ka protokollides, sellega me lõpetame tänase istungi, suur tänu ja kohtume